hääletamine toimub homme selle raporti osas. järgmiseks on meil päevakorras äh, äh, proua Valeani raporti lühiettekanne, see puudutab äh, direktiivi kaks tuhat neli murd kolmkümmend kaheksa murd EÜ kohaldamine. annangi sõna nüüd raportöörile, teil on neli minutit. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik äh, kõik äh, olulisem põhiõigus on äh, liikumisvabadus Euroopa Liidus, see aitab meid kõiki kokku tuua, see ähm, on midagi, mida näevad ette asutamislepingud ja sellega tegeletakse ka direktiivis kaks tuhat neli murd kolmkümmend kaheksa, seal tuuakse välja Euroopa kodanike õigused ja piirangud ähm, liikuda vabalt Euroopa Liidu territooriumil ja vabalt valida elukohta. esimesel jaanuaril kaks tuhat üheksa üle kaheksa miljon, alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kuus on kaheksa miljonit inimest äh, kasutanud äh, seda õigust ja väga paljud inimesed on kasutanud seda õigust selleks, et läbi Euroopa Liidu riik liikuda. mina pean äh, ütlema, et vaba liikumise õiguse rakendamine on midagi, mida liikmesriigid tõsiselt õõnestavad ja see tähendab seda, et äh, liikmesriigid rikuvad asutamislepinguid ja seda direktiivi. kui me räägime liikmesriikide poolsest ülevõtmisest, äh, siis äh, me võime öelda, et see on olnud ebapiisav. komisjon on läbi viinud erinevad uuringud, millega on välja toodud erinevad probleemid, näiteks põhiõiguste rikkumine, Euroopa kodanike põhiõiguste rikkumine. Need probleemid on minu raportis ka välja toodud Äh, meil on äh, halduskoormust, mis ei ole õigustatud, äh, mis puudutavad pereliikmeid. on probleeme sellega, et registreeritud partnerite puhul ei tunnistata vaba liikumise õigust, eriti just samasooliste paaride partnerite õigust proportsionaalsuse põhimõtet on rikutud ja ära on kasutatud väljasaatmise õigust. meil on teatud rahvusi ja etnilisi vähemusi, keda on tahtlikult diskrimineeritud seoses nende õigustega, mida neile see direktiiv ka annab. teiseks, Äh, nendele, kes äh, tahavad keskenduda ainult äh, selle õiguse ärakasutamisele ja rikkumisele, tahaksin ma öelda, et need olulised on ääretult olulised, aga ma tahaksin öelda ka seda, et artikkel kolmkümmend viis sellest direktiivist annab liikmesriikidele juba võimaluse tegeleda nende rikkumistega, nagu näiteks mugavusabielu või pettus. seda tuleb lihtsalt ellu rakendada. ma tahaksin mainida ka seda, et ma olen konstruktiivselt teinud koostööd liikmesriikide parlamentidega, komisjoniga kui ka proua Frassooniga Jüri komisjonist, kes jagab minu muret eh, eelpool mainitud eh, probleemidega seoses, mis on seotud eh, ellurakendamise ülevõtmisega. Ehm, mina olen kutsunud üles võtma erinevaid meetmeid selleks, et lahendada probleeme üks kõige olulisemaid asju, mida tuleb praegu teha, on see, et komisjon peab välja tulema laiaulatuslike äh, ülevõtmissuunistega, mille eesmärgiks on tagada läbipaistvus äh, selliste äh, mõtete ellurakendamisel nagu avalik turvalisus või muu sarnane, kui seda tehakse, siis liikmesriigid peavad need suunised ka ellu rakendama loodetavasti juba aasta kaks tuhat üheksa lõpuks Äh, diskrimineerivad äh, lepped, äh, mis piiravad inimeste liikumist nendest riikidest, mis liitusid Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat neli või hiljem, need tuleb üle vaadata või kehtetuks tunnistada. ma leian ka, et komisjon peab äh, kõhklemata alustama rikkumismenetlusega nende liikmesriikide puhul, kes ei vasta direktiivi tingimustele. ma arvan, et me peame mõistma, et äh, liikmesriigid peavad äh, lõppude lõpuks õigesti direktiivi eh, üle võtma selleks, et sellised probleemid kiiresti lahendada. Nad ei tohiks oma kohustusest kõrvale hiilida ehm, ja paluda direktiivi lahjemaks teha. Eh, meie oleme sellise tegevuse vastu ning eh, me täname, et komisjon samal seisukohal on. nüüd peavad komisjon ja nõukogu tagama selle, et mitte ainult kapital, teenused ja kaubad ei saa vabalt liikuda, vaid ka meie kodanikud seda teha saavad. ilma vaba liikumiseta ei olegi Euroopat. ma tahaksin kokkuvõtteks öelda, et ma olen esitanud ülevaadatud suulise muudatusettepaneku minu raporti ühele joonalusele märkusele selleks, et eemaldada igasugused vabandused eh, nende puhul, eh, kes äh, äh, äh, takistavad vaba liikumist rassistlikel põhjusel, aga kes seda ei taha avalikult äh, tunnistada. homsel hääletusel me näeme, kes äh, toetab Euroopat, äh, Euroopa kodakondsust ja liikumisvabadust ning kes seda ei tee, aitäh. Allons... suur aitäh. ja nüüd kuulame ära voliniku ettekande. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, sooviksin tänada teid proua raportpool raportöör selle märkimisväärse raporti eest. sooviksin tänada teid ka suurepärase ja konstruktiivse koostöö eest niivõrd keerulises valdkonnas. inimeste vaba liikumine on üks äh, põhivabadusi Euroopa siseturul. inimeste vaba liikumine põhjendab siseturu toimimist ja samuti on aluseks Euroopa majanduse konkurentsivõimele. selgelt äh, tuleb välja öelda, et ühenduse õiguse rakendamise puudulikkus antud valdkonnas läheb tõesti vastuollu elementaarsete põhiõigustega, millel äh, rajaneb Euroopa Liit. tegemist on tõesti keskse tähtsusega küsimusega. seetõttu tervitan ma seda raportit ja kümnendal detsembril kaks tuhat kaheksa võeti Euroopa Komisjonis äh, vastu äh, dokument, mida see raport äh, täiendab. Euroopa Parlamendi poolsed raportid on kooskõlas Euroopa Komisjoni poolse raportiga. meil on täielik ülevaade direktiivi rakendamisest liikmesriikides. nüüd on kätte jõudnud aeg äh, tõepoolest tegutseda. selles raportis äh, tuuakse õigusega välja, et äh, direktiivi kohane rakendamine on liikmesriikide pädevuses samas kutsutakse üles äh, Euroopa Komisjoni teatud valdkondades tegutsema. seetõttu tahaksin ma tõesti äh, selgitada, kus näeb Euroopa Komisjon oma prioriteete. Euroopa Komisjon paneb rõhku sellele, et direktiivi rakendataks täielikult ja korralikult. see on üks äh, Euroopa Komisjoni Äh, prioriteete, mille me oleme välja toonud äh, oma selle aasta kokkuvõtvas äh, dokumendis. direktiivi tuleks rakendada piiranguteta ja täielikult. meil saavad olema kahepoolsed kohtumised liikmesriikide esindajatega, et rääkida vigadest direktiivi ülevõtmisel kui edusamme ei saavutata, siis äh, Euroopa Komisjon ei kahtle liikmesriikide vastu rikkumismenetluste algatamisel. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on, et liikmesriigid ja kodanikud äh, saaksid infot ja abi. suunised peaksid katma mitmeid küsimusi, mis on äh, tõusetunud seoses direktiivi rakendamisega, näiteks väljasaatmise küsimus ja kuritarvitamise vastu võitlemine. suunised äh, pööravad tähelepanu ka valdkondadele, mida Euroopa Parlament äh, on toonud välja kui keerulisi valdkondi Euroopa Komisjon teeb koostööd liikmesriikide ekspertrühmaga, et äh, tuua välja rakendamise raskuspunktid ja keerulised punktid. kahjuks ma ei saa aga liituda teie ettepanekuga number kakskümmend kolm see näeb ette, et ekspertide rühmad peaksid äh, käima koha peal kontrollimas ning et selle põhjal viidaks sisse vastastikune hindamissüsteem. siinkohal pean viitama, et sellised vastastikused äh, kontrollid leiavad aset kolmanda samba raames, aga mitte ühenduse õiguse raames. õigus- ja haldustraditsioonid ning äh, see, kuidas direktiivi rakendatakse, see metoodika, see põhimõtteliselt näeb ette, et igasugused kontrollid oleksid vägagi piiratud nagu te teate, siis liikmesriigid saavad valida direktiivi rakendamise vormi ja vahendid, see on nende vaba valik. Euroopa Komisjon igal juhul äh, pöörab suurt tähelepanu teavitamisele selle direktiivi sisu kohta. me kasutame eriti just äh, kodanike teavitamise võimalust interneti kaudu. me soovime teavitamiskampaaniate raames pakkuda kodanikele rohkem infot nende õiguste kohta Euroopa Komisjon on valmis äh, vastu võtma enamikku Euroopa Parlamendi poolsetest ettepanekutest. me täname parlamenti tehtud töö eest. on ääretult tähtis, et seda direktiivi rakendataks korralikult. tegemist on direktiiviga, mis äh, tegeleb ei vähema kui ro ega rohkem, aga kui ühe Euroopa Liidu põhiõiguse rakendamisega. suur aitäh, härra volinik. hääletus toimub homme ja päevakorra järgi nüüd proua Riisi raporti lühitutvustus. raport puudutab terviseprobleeme, mis on seotud elektromagnetväljadega. annan sõna raportöörile. aitäh, president, enne kui ma teema juurde asuksin, tahaksin rääkida natuke menetlusest mina ei ole ilmselt